aga nüüd on siis käes tänase päevakorra viimane punkt, suuline küsimus komisjonile puudutab see Svalbardi saarestikku ja sealseid kalavarusid. kõigepealt ma annaksin äh, sellega seoses nüüd siis sõna meie raportöörile. viis minutit on teil, härra Valessa. suur tänu, proua juhataja ma äh, tunnen kahetsust selle üle, et äh, volinik Tamanaki ei ole äh, meie seas, aga mm, kalanduskomisjoni ja enda nimel ma tänan võimaluse eest seda arutelu täna parlamendis pidada äh, Svalbardi saarestiku õigusliku staatuse ja nende kalavarude osas. meie suuline küsimus äh, puudutab äh, ühte väga ohtlikku probleemi iseenesest. nimelt äh, see, mis puudutab äh, Süvalesta ja Meri ahvena kvootide ülevõtmist äh, Venemaa või omastamist Venemaa ja teiste poolt Svalbard anti tuhande üheksasaja kahekümnendal aastal lepinguga Norrale selleks, et tagada selle piirkonna varade haldus ja tagatud oli, eesmärgiks oli see, et oleks ei oleks diskrimineerimist. tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal kuulutas Norra ühepoolselt Svalbardi kalapüügikohtade kaitsesooni välja ning nende väitel ei kohel, kohaldata selles tsoonis äh, Svalbardi lepingus sisalduvaid mittediskrimineerimist käsitlevaid sätteid. kahe tuhande kümnendal aastal allkirjastasid ähm, Norra ja Venemaa Murmanskis äh, Barentsi merd käsitleva merealade piiritlemise lepingu osas Valvardi äh, kalapüügikohtade kaitsetsooni vetest jäävad nüüd piirijoonest itta. see on siis Murmanski joonest itta. Norra ja Venemaa teevad äh, Barentsi mere kalavarude majandamisel koostööd äh, Norra ja Venemaa ühises kalanduskomisjonis. viimastel aastatel on selle tulemusel kalapüügivõimalusi kasutatud liikmesriikide arvelt on väga oluline, et komisjon äh, astuks äh, Norraga seoses samme, kuivõrd kui Euroopa Liit midagi ei tee, siis äh, lahendab Norra kõik need probleemid ära ise, aga nii, nagu ainult nendele on sobiv ja nüüd siis äh, on mul konkreetsed küsimused äh, Euroopa Komisjonile. kõigepealt, kas Euroopa Komisjon on seisukohal, et, et need liikmesriigid, äh, kes on osalised tuhande üheksasaja kahekümne aasta Svalbardi lepingule, et nende jaoks on tagatud Svalbardi kalapüügikohtade kaitsetsioonis võrdsed kalapüügivõimalused? minu küsimus number kaks milline õiguslik staatus on komisjoni arvates Svalbardi kalapüügikohtade kaitsetsooni osal, mis asub äh, Murmanski joonest idas. kas seda osa loetakse Venemaa valdusi ületavateks rahvusvahelisteks veteks või on see nüüd osa Venemaa majandusvööndist? küsimus number kolm. kui, kui Euroopa kalurid on äh, kaotanud oma õigused nüüd siis Murmanski äh, joonest ida pool, kas siis ähm, Euroopa Komisjon on valmis kaaluma hüvitusnõuete esitamist ja neljas küsimus, milline on komisjoni seisukoht äh, seoses sellega, et kui õiguspärane on see, et Norra on Venemaale üle andnud osa Norra majandusvööndist, eripiirkonnast Barentsi meres? ja viimane küsimus, viies küsimus, kas komisjon kavatseb osaleda kahe tuhande neljateistkümnendal aastal toimuval kohtumisel Norra ja Venemaa ühises kalanduskomisjonis või mujal, et ähm, osutada vastuseisu äh, süvalesta ja mereahvena kvootide omastamisele Barentsi meres. suur tänu! suur tänu ja nüüd on sõna volinik Potočnikul, palun. suur tänu, austatud äh, proua juhataja, parlamendiliikmed, ma tahaksin äh, nüüd siis vastata loomulikult äh, kolleeg äh, volinik Tamanaki nimel, kes kahjuks ei saanud tänasel kohtumisel osaleda kõigepealt äh, lubage tänada härra Valessat äh, selle eest, et äh, ta on tähelepanu pööranud sellele olulisele teemale. ma tahaksin rõhutada seda, kui delikaatne on see kalandusega seotud küsimus. see puudutab rahvusvahelise õiguse võib-olla delikaatsemaid osasid ja loomulikult mõjutab meie suhteid Norraga mis praegu ja ajalooliselt äh, on ju olnud meie suurim partner kalandussektoris, aga ka teistes äh, merendusega seotud küsimustes, näiteks nagu Arktika poliitika. Euroopa Liidu seisukoht on olnud äh, pidevalt selge, nimelt liikmesriigid, kes kuuluvad tuhande üheksasaja kahekümne aasta Äh, Pariisi kokkuleppe juurdes Svalbardi lepingu osas on võrdsed osapooled selle lepingu puhul. mis puudutab nüüd äh, kalanduse haldusmeetmeid, siis äh, Norra poolt pakutud lahendus Svalbardi ümbruskonna osas on olnud alati see, et õigusi tuleb seal mittediskrimineerivalt kasutada vastavalt teaduslikele tõenditele ja kõik huvipooled peavad nendest lähtuma. mis nüüd puudutab äh, küsimusi kahte ja kolme, mille parlamendiliige Valesa on sõnastanud, ei ole selget Euroopa Liidu seisukohta nendes küsimustes veel, me ei ole kujundanud oma seisukohta. see äh, Uhius-Murmanski joon äh, sellega seonduv on praegu arutelul erinevates komisjoni val-, öö, ähm, osakondades. ja lõpetuseks, komisjon ei ole kursis nende meetmetega, mille alusel tuleb kokku Norra ja Venemaa ühtne kalanduskomisjon. tegemist on kahepoolse komisjoniga vastavalt kahepoolsele kokkuleppele ja seega ei lähe see üldiste kalanduskorralduste ar-, alla ja komisjon ei kaalu osaleda nendel kohtumistel, komisjon ei ole kursis äh, äh, sellega, et äh, oleks ei süvalesta ega mereahvena kvoote omastatud selles piirkonnas, nii et meil arvamus puudub antud küsimuses, aitäh! ma tänan Läheme nüüd edasi, fraktsioonide nimel saab kõigepealt sõna proua Fraga STVs Rahvapartei nimel. ma kiidan härra Valensat selle algatuse eest. jah, püügiõigused Svalbardis ei tohi ununeda see on nüüd liiga kaua kestnud ja pole sugugi selge, millega see kõik lõpeb. ma tahaksin küsida komisjonilt, kas need hiljutised läbirääkimised selleks, et läbi vaadata Norraga ka meie kalandusleping, hõlmas ka Euroopa poole pealt, komisjoni äh, poole pealt läbirääkimisi äh, süvalesta kaaspüügi osas Svalbardis ja tursakvoodid. Euroopa Liit eh, loobub teatud püügiõigustest ja vastu saab eh, tursakvoot, seegi on tähtis probleem. Eh, ükskõik, kui kasulikud need plussid on, samas teised õigused, mis on tähtsad teistele laevastikele, ei tohi kuidagi seetõttu õht-, ohtu saada paljud liikmesriigid leiavad, et Pariisi lepingu tõlgendamine Norra poolt ning Ehm, see, et nad seal eh, kalanduskaitsetsoonil on täitsa vastuolus rahvusvahelise õigusega ja mis saab meie eh, kvootidest tulevikus Svalbari saarestiku eh, piirkonnas, kuidas komisjon on neid küsimusi käsitlenud liikmesriikidega ja kui jah, on arutanud, siis milline on mandaat tal? kui me nüüd äh, arvestame seda, et komisjon ei kirjutanud alla Pariisi lepingule, siis tähendab see seda, et liikmesriigid peavad andma mandaadi komisjonile, aga vahepeal komisjon ei saa pidada kahepoolseid läbirääkimisi, sest saab tegeleda ainult nende küsimusega, mis puudutavad, kuuluvad tema ainupädevusse. nii et palun vastake nendele küsimustele, mis on tõusetunud viimastest läbirääkimistest Norraga ja on hämmastunud Äh, liikmesriik ja meie äh, kalapüügisektorit. ma tänan nüüd härra Kallager, ALDE fraktsioonini. Äh, ma tänan. ma tänan kolleege selle küsimuse tõstatamise eest ja äh, nüüd äh, Arktika Nõukogus vaatleja staatuse omandamine, sest äh, tegelikult Valdari piirkonnas toimub väga palju huvitavat ja seal teadlased peavad tihedat koostööd, toimub keskkonnauuringud ja kliimauuringud, ma olen oma silmaga veendunud selles, kuivõrd äh, aktiivne see kõik on ja kalavarud on selles piirkonnas muutunud palju suuremaks ja ligipääsetavaks. nüüd eh, kalapüügiõigused selles piirkonnas on samuti väga aktuaalne teema ja tähtis on ka selgitada, milline õiguslik olukord seal valitseb. nüüd Norra valitsuse seisukoht ja see, mm, et eh, ei tohi seal diskrimineerida liikmesriike, riike äh, on üks aktuaalne teema, mida arutada Norraga. Äh, Norra valitsus, mida juhib äh, peaminister Svalberg, on pannud suurt rõhku Euroopa Liidu ja Norra vahelisele koostööle ja öelnud, et ta kavatseb tugevdada neid sidemeid, mis meie vahel on. et Norra ja Euroopa Liit on juba teinud koostööd edukalt Põhja-Atlandil kalavarude majandamisel ja ma tahan tänada kolleeg Valesat selle eest, et eh, küsisite seda küsimust komisjonile, aitäh, et eh, komisjon tulite vastama. On... ma tänan. nüüd proua Löövin Roheliste fraktsiooni nimel. ma tänan äh, lugupeetud volinik, september kaks tuhat kaksteist äh, äh, äh, jää põhja merel eh, on hävimas eh, ja kadumas ja jää, mis on kogu aeg ümbritsenud ka Svalbardi saarestik on nüüd taandumas ja kui te vaatate veebilehtedelt, siis satelliitpiltidelt te näete, kuidas jää sulab seal, mis tähendab seda, et nüüd saab juurde pääseda gaasimaardlatele, naftamaardlatele ja avanevad ka laiemad kalapüügivõimalused ja sellepärast on see piirkond väga huvipakkuv. nüüd kahekümnenda aasta lepingud on erinevad erinevalt tõlgendatud ja väga hea, et me täna seda teemat siin kolleegide algatusel parlamendis arutame, aga mina ei ole mures niivõrd eh, kalapüüdjate riikide pärast mures, vaid selle säilitamise pärast, mis seal on, sest vesi, mis on olnud liustike all, ei ole eh, üle kaheksasaja tuhande aasta olnud inimestele ligipääsetav ja tähtis on, et nüüd neid delikaatseid ökosüsteeme, kaitsetud ökosüsteeme kaitsta inimtegevuse eest Norral on väga tähtis roll siin etendada ja käesoleval nädalal toimub kohtumine Gröönimaal viis Arktika riiki istuvad koos Kanada, Taani ja USA üritavad Venemaad ja Norrat veenda sellest, et on vaja ehm, kalapüügi moratoorium ehm, püügihooajal kehtestada, seal Norra on olnud ehm, selle vastu. ma usaldan väga Norra Eh, kalanduspoliitikat ja Norra on meie naaberriik, aga kui nüüd Norra mm, tõesti on Svalbardi ümber kalapüügi, kalakaitsetsooni loonud, siis sellesse tuleb tõsiselt suhtuda ja ma arvan, et nüüd Norra peab ühinema nende riikidega, kes tahavad ulgumerel kalapüügikeeldu ja ei peaks mitte Venemaaga koostööd tegema kahekesi teistega ka vastuolus. Grazie, onorevole Patrao. suur tänu. proua Patrao president, volinik, see juurdepääs kalavarudele eh, Svalbardi saarestiku juures, kus Norra ühepoolselt on kuulutanud välja kalapüügikohtade kaitsetsooni, eh, mis osaliselt on nüüd hõlmatud ka Barentsi merd käsitleva lepinguga, mis nad Venemaaga on sõlminud, on väga keeruline küsimus ja komisjon peab kaitsma liikmesriikide huve, kelle laevastikud selles piirkonnas püüki teostavad. kalavarud ja kvoodid, eh, kõik meie ühised ressursid, aga nüüd on need, osa neist kolmandatele riikidele, kolmandale riigile üle antud ja äh, see on Euroopa Liidu huvide vastu. kolmandad riigid nüüd eh, tõesti astuvad samme, mis on halvad eh, mitmepoolsetele kvootidele, mis meil Euroopa Liidus on ning panevad ohtu Euroopa Liidu eh, kalapüügi konkurentsivõime ja kahjustavad ka kalavarusid. arvestades seda, kuivõrd keeruline olukord on, siis on mitmed liikmesriigid mures ja komisjon peab olema nüüd aktiivne ja astuma tõhusaid ja proportsionaalseid samme probleemi lahendamiseks. komisjon ei saa siin kasutada topeltstandardeid, olla väga protektsionistlik mõnedel puhkudel teinekord jälle väljaspool Euroopa Liidu vaadates väga leebe. komisjon peab olema järjekindel oma tegutsemistes ja olema range, kaitsma õiglast juurdepääsu kalavarudele, jätkusuutlikku kalapüüki. ja esimene samm selle probleemi lahendamiseks on, et komisjon peab osalema järgmisel eh, Norra ja Venemaa ühisel kalanduskomisjoni kohtumisel ja eh, nõudma läbirääkimisi ning kaitsma Euroopa Liidu huve, Euroopa kalapüügilaevastiku legitiimseid huve. suur tänu eh, vaba mikrofoni voorus sõnasoovijaid ei ole ja seetõttu annan kohe sõna volinik Potočnikule tänan, lugupeetud parlamendisaadikud. ma, mul jääb ainult üle korrata seda, et me oleme teadlikud Murmanski lepingust, mis on sõlmitud Norra ja Venemaa vahel aastal kaks tuhat kümme ja mis on tekitanud pikaajalise vaidluse mõlema riigi vahel, kuidas Barentsi meres merealasid piiritleda ja kuidas see lõpule viia see võib ainult olla äh, positiivse mõjuga nendele aladele, mis on näiteks tundlikus artiklis. komisjon on hakanud analüüsima, kas see joon mõjutab negatiivselt ka meie äh, ühenduse kalalaevu, kes püüavad kala selle, nendest vetest ja kas see on vaidlustatav ka rahvusvahelise õiguse all ja kas vastavad äh, ÜRO mereõiguse konventsiooni sätted kohalduvad. ma tahan samuti korrata, et kui me räägime kvootidest, siis meie ei ole teadlikud süvaleste ja meriahvena kvootide omastamisest selles piirkonnas. seega selles küsimuses meil arvamus puudub. mis puudutab mitmeid küsimusi, mida lugupeetud äh, parlamendisaadik Fragas Teves küsis, äh, need on väga põhjalikud, üksikasjalikud küsimused ja ma olen raskes olukorras, äh, saamata neile vastata, kuid ma päris kindlasti edastan nad oma kolleegile ja seisan hea selle eest, et nendele põhjalikele küsimustele saadakse ka vastus. ja lõpetuseks tahan juhtida teie tähelepanu avaldusele, mille tegi meie kolleeg, teie kolleeg roheliste fraktsioonist ma usun, et äh, hoolitsus äh, Arktika piirkonna jätkusuutlikkuse eest on äärmiselt oluline ja seda ei tohi alahinnata, arvestades kliimamuutusi ja kõiki mu aspekti. ma ise paar aastat tagasi külastasin Svalbardi saarestikku, kui ma olin siis teadusuuringute volinik. meil olid siis need põhja äh, teadusalad Äh, mille raames tegid koostööd väga paljud äh, väljapaistvad rahvusvahelised teadlased, see on äärmiselt oluline valdko- äh,, ala ja on äärmiselt oluline seda ala kaitsta. suur tänu, volinik. sellega on arutelu lõppenud. järgmine istung toimub homme, kahekümne seitsmendal veebruaril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kell kaheksa kolmekümnest kuni kella neljateistkümneni. Äh, homne äh, päevakord on, on avaldatud ja see on avaldatud